vastavalt artiklile sada kuuskümmend kolm lõpule jõudnud. Ehm, me jätkame tööd kell üheksa homme hommikul, päevakord on avaldatud ning sellega võib tutvuda ka Euroopa Parlamendi kodulehel. tänane töö on lõppenud.